hääletus toimub homme kell kaksteist. ja nüüd meie järgmine päevakorrapunkt, ühe minuti kõned ja kuna härra Lambriniidis on juba saalis, siis annan talle istungi juhtimise üle suur tänu, me jõuame nüüd päevakorra järgmise punkti juurde ja see on üheminutilised sõnavõtud. meil on kolmkümmend kuus äh, taotlust esitatud sõnavõtuks. me saame kõik need ära kuulata, aga ma olen ajaga väga range, sellepärast et üks minut tähendab ühte minutit. ja esimene sõnavõtt tuleb äh, härra Komotsakuselt proua Pasescu saab sõna. suur tänu, härra president. kõigepealt ma sooviksin avaldada kaastunnet kõikidele nendele, kes kannatavad äh, üleujutuste all Rumeenias juba kakskümmend kolm hukkunut on, samuti kolmekümne seitsmes piirkonnas on äh, asulaid jäänud vee alla äh, ja väga suured äh, pindalad põllumajandusmaad on samuti ainult vee all. nelja koma viie meetrise tammi ehitamine on praeguse hetke äh, prioriteet. kui see tamm puruneb, siis tekib tõeline katastroof. mitte ainult suurimad ettevõtted vaid ka äh, väga suur hulk inimesi kannataks selle all. inimesed on esitanud taotluse, et viieteistkümnendaks juuliks äh, saadaks ka abi Solidaarsusfondist. suur tänu ja nüüd kolleeg Svensson. kas härra Svensson saalis? suur tänu, härra president me kuuleme pidevalt sellest, kuidas kärbitakse ja säästetakse ja sellest, et tuleb võlgasid tagasi maksta ja laenukoormat vähendada ja loomulikult äh, me, on see mõistetav, et selle üle ka palju kirjutatakse, kuid me peame ka arvestama nendega, äh, kellel ei olnud mingeid reserve, kes ei saa enam mitte midagi säästa ega kärpida praegu aga me näeme, et ka arenguabi äh, vahendeid vähendatakse. me praegu küll vaatame jalgpalli äh, maailmameistrivõistlust äh, Lõuna-Aafrika Vabariigis, aga me peame ka peale seda suurt võistlust rohkem tähelepanu pöörama Afri-, Sahara kõrbes lõunapoolsetele riikidele. me peame ettevõtjaid rohkem kaasama arenguabisse, kui me seda seni oleme teinud. suur tänu. suur tänu. ja nüüd härra Hidalgo. me mälestame Jose Saramagot, kes suri mõne aja eest Saramago oli väga pühendunud oma ideaalidele. ta oli ka Iraagi sõja vastane. ta oli kommunist. ta kritiseeris Kuuba äh, režiimi, kuid eelkõige oli ta ka väga suur kirjanik. tema mõju on äärmiselt oluline nii Euroopas kui ka terves maailmas. suur tänu, härra president! suur tänu ja nüüd eh, proua Kopa. suur tänu! Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja seetõttu ta peaks ka jagama kõiki Euroopa Liidu väärtusi, nii nagu lepingutes kirjas. see tähendab, et on äärmiselt oluline, et ta peaks kinni ka kohustustest ja ka heanaaberlikest suhetest, seda on parlament ka mitu korda juba nõudnud ja seda on nõudnud ka nõukogu kuid see ei jää, need nõudmised ei saa jääda ainult sõnadesse. Türgi on alustanud taas kord provokatsiooniga ja sõda äh, Kreeka vetes. Türgi laev äh, sõitis Samofraki läheduses, ilma et ta oleks teavitanud Kreeka ametivõime sellest tegevusest suhted, heanaaberlikud suhted on olulised nii Kreeka kui ka Türgi jaoks ning paistab, et ähm, äh, selle aasta alguses me lootsime, et Kreeka-Türgi suhetes tekkis parandamine, kuid sellegipoolest me näeme, et ähm, õhuruumi rikkumised jätkuvad. ja ma sooviksin kasutada seda võimalust, et äh, üles kutsuda ka komisjonid ja peaksite Ankarasse väga selge signaali saatma selliste arengute suhtes. proua Kadenbach nüüd meditsiini kõige suuremate edusammude hulka kuulub äh, vaktsiinide äh, leiutamine ning me näeme, kui palju edusamme on saavutatud laste tervishoiu osas, sest äh, paljud haigused, mis eelmisel sajandil nii paljude laste elu maksid, on nüüd praktiliselt välja juuritud. me näeme, et paljud siiski ei soovi oma lapsi enam vaktsineerida. sellised äh, laste haigust nagu leetrid ja rõugad, mis me arvasime, et on juba välja juuritud, esinevad aga nüüd taaskord sagedamini. me ei tohi siin isiklikke huve esiplaanile seada vaktsineerimised ei kaitse mitte ainult isikuid, vaid ka tervet ühiskonda. äärmiselt olulised on vaktsineerimisprogrammid laste jaoks, kuid oluline on ka vaktsineerimises osalemist parandada. ja seetõttu me peaksime ka tähelepanu pöörama finantsvahenditele, mis on suunatud ähm, tervishoidu. suur tänu. ja härra Kalakõrv härra president, ma tahaksin toetada oma Iiri kolleegi McKinnisit, mis puudutab Equitable Life'i probleemi, ma kutsun üles Ühendkuningriigi valitsust kiireloomuliselt selle asjaga tegelema ja oma kohustustest kinni pidama. mind on üle ujutatud minu valijate poolt, kus mind kutsutakse üles seda käsitlema. ja kui me käsitleme aastaks finants perspektiiv aastaks kaks tuhat neliteist, eh, kaks tuhat kakskümmend üks. Eh, meie komisjon tuleb kokku seda arutama ja eh, siis sellisel juhul ei tohi unustada, et ka Euroopa ühist põllumajanduspoliitikat ja ärgem unustage, et Euroopa Liidu keskmiselt null koma neli protsenti SKP-st ainult moodustab mm, see poliitika ning väga tähtis on, et põllumajandus ju ka tagab maapiirkondade elusuutlikkuse, kaitseb keskkonda, tagab tööhõive maal. proua Mänesko nüüd. suur tänu, härra president, nagu te teate, Rumeenia võitleb juba nädal aega üleujutustega ning äh, see on nõudnud juba kahekümne kolme inimese mm, elu ning hävitatud on paljud majad. Nendes tingimustes mm, Rumeenia vajab äh, toetust Solidaarsusfondist. kuna Bukaresti valitsus on võimetu äh, haldama seda katastroofi, siis ma sooviksin ähm, üleskutse esitada härra presidendile ja ka komisjonile nende inimeste nimel, kes praegu kannatavad. ma paluksin, et ka Euroopa Parlament toetab seda, et Solidaarsusfondist suunataks vahendeid äh, looduskatastroofi tagajärgede parandamiseks, me vajame seda abi väga, suur tänu. suur tänu, äh, nüüd kolleeg Vlasak. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, součást... President, mu dámy ja härrad üle-euroopaline võrgustik hõlmab muuhulgas ka teid, maanteed. taheti valmis ehitada see aastaks kaks tuhat kuus juba, aga nüüd on selge, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani see ei valmi. nimelt seal on kuuekilomeetrine sektsioon, mis läheb läbi looduskaitseala seda projekti pidi finantseeritama kuue miljardi ulatuses Euroopa äh, rahalistest vahenditest. kaasfinantseerimine on ette nähtud äh, Tšehhi ühelt poolt, teiselt poolt Euroopa Liit, aga nüüd käesoleva aasta märtsi keskul ütles Euroopa Komisjon mm, Tšehhi transpordiministrile, et projekti hindamine on praegu peatatud ning paluti neli kuud aega järelemõtlemiseks. me ei saa sellega nõus olla, üldsus ei ole sugugi rahul olukorraga ja inimesed, kui nad vajavad arstiabi, satuvad lausa eluohtlikusse olukorda, sest ei ole korralikke teid. härra Tussas, üks minut. suur tänu töötute arv kasvab kõikides äh, Euroopa Liidu liikmesriikides. kokku on meil juba kakskümmend kolm miljonit äh, töötutes on miljon rohkem kui eelmisel aastal Kreekas, Kreekas kümme koma kaks protsenti on äh, töötuid, kuid tegelikkuses on neid töötuid viisteist protsenti ja kakskümmend kolm protsenti on noored ja noor, eriti suur osa on just äh, Äh, noorte naiste osas töötuid. me IMF-i ja Euroopa Liidu toetustega on küll palju vahendeid suunatud tööturule, siin on tegu ka sotsiaalkindlustustega ja toetustega. kuid me näeme, et koondamised toimuvad, vallandamised toimuvad edasi, töötud, töötajate õigusi äh, piiratakse laste vaesus suureneb. ja siin on tegu rahvavaenuliku äh, poliitikaga. siin on äh, rikutud töötajate õigus, me peame töötajate õigusi senisest tugevamalt toetama, eriti nende võitluses kõikehõlmava kapitali vastu suur tänu, härra Tussas ning palun sekretäriaadilt, et ta tuletaks mulle meelde, et ma pean endale käekella ostma. härra Angurakis, üks minut palun. me oleme ajahetkel, mil kõik Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on äh, sihtmärgiks võtnud Kreeka valitsuse, kes on võtnud mitmeid mit, ebapopulaarseid meetmeid ning aina enam kritiseeritakse valitsusi. eelkõige on valitsus võtnud meetmeid, näiteks on kriminaliseeritud mõningad lepingutüübid, pean siin silmas Poolat, ning mõningates teistes riikides, näiteks Moldaavias ning Venemaal on samuti võtnud sarnaseid meetmeid. ning tahaksin siin mõista hukka selle laimamiskatse, mille tegid äh, sajad kommunistid, vabandust, mis suunati sadade kommunistide vastu, keda süüdistati fašismis. meie tahaksime, et äh, töötajad jätkaksid oma õiguste nimel võitlemist, sotsialismi laimamine on seadnud eesmärgiks selle, et inimestel ei oleks teist vali, valikut, aga meie tahame, et töötajad jätkaksid oma võitlust, nad jätkavad seda, nad teavad, et see on ainuke tõeline lahendus praegusele kriisile. härra Morganti, üks minut palun. suur tänu, härra president. president, kolleegid mina eh, esitan puuetega inimeste eh, grupi ja ma tahaksin rääkida sellest, et on vaja ratifitseerida eh, ÜRO konventsioon, mis puudutab puuetega inimeste õigusi. kui Euroopa Liit selle ratifitseerib ja otsus on selle kohta langetatud. nõukogus langetati otsus novembris, eh, aga see on siiagi, siiani tegemata, sellepärast et mõned liikmesriigid ei ole sellega hakkama saanud. ma tõepoolest loodan, et eh, kui kirjutatakse alla sellele konventsioonile, siis eh, selles vallas midagi ka hakkab muutuma see on äärmiselt oluline demokraatlike institutsioonide jaoks. kui Euroopa Liit tahab olla rahvusvahelises plaanis eh, juhtivaks jõuks, siis on oluline, et kõik inimesed saaksid kaitsta oma õigusi. härra Salavrakos, üks minut, palun. president Türgi peaminister eh, avaldas raamatu, selle nimi on Sügav strateegia ja see ilmus hiljuti eh, kreekakeelses tõlkes. seal räägitakse eh, Türgist kui regionaalsest jõust ning see on väga huvitav just nimelt Küprose seisukohast leheküljel kakssada kolmkümmend seitse on eh, räägitud Küprose geostrateegilisest tähtsusest, eriti nendest inimestest, kes seal elavad. Nende usust on seal räägitud ja viidatakse ka teedele selles eh, strateegiaraamatus öeldakse, et on Eh, huvitavad saari teisigi, näiteks nagu Kuuba kuigi nad muidugi Türgi ei kavatse eh, eh, Kuubat vallutada nii nagu Küprost, aga nad on huvitatud teistes saartes. Nemad tahaksid tagasi saada kõiki Ottomani maid ja igatahes me peame saatma väga selge sõnumi Türgile, et niisugust vägivalda Euroopa Liidus olla ei tohi härra Obermaier. Offensichtlich uh, um von der Krise im eigenen Land. suur tänu, president. Hispaania on äh, alanud Türgiga, äh, on avanud Türgiga uue läbirääkimiste peatüki me peame pidama läbirääkimisi nendel teemadel, mis on eh, lahendamata. Eh, me peame rääkima eh, Armeeniast, Küprosest ja hiljutisest katoliku piiskopi tapmisest. kui selles vallas midagi ei muutu, siis ei saa olla ka läbirääkimisi ma olen täiesti üllatunud, et Ankara tahab, et avatakse uusi peatükke, aga nendele ei tee e, üldse mitte mingisugust muret, et nad pole muude kriteeriumitega hakkama saanud. Nad survestavad Euroopa Liitu. ma tõepoolest ei saa aru, mikspärast e, on laienemisprotsess, mis läheb üle inimeste peade. härra Tänasescu. tänan president, kallid kolleegid. ma seisan täna teie ees selleks, et avaldada kahetsust selle üle, et kuigi me oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse, siis rääkides pressivabadusest, on siiski veel liikmesriike, äh, kes on veel Hispaania inkvisitsiooni aega pidama jäänud. ma ei mõista, äh, kuidas sellist põhiseaduslikku õigust nagu äh, sõnavabadust, väljendusvabadust teatud liikmesriikide valitsused peavad vajalikuks reguleerida äh, seoses riikliku julgeoleku kaalutlustega. Äh, pressil, meedia, massiteabevahendajatel on kohustus informeerida üldsust kõikidest ühiskondlikest küsimustest, nii võrd, kuivõrd nad ei avalda salastatud dokumenti, siis ei saa olla juttu sellest, et ajakirjandus kahjustab riiklikku julgeolekut. valitsus ei saa kasutada seda argumenti selleks, et sulgeda äh, Äh, väljaandeid või kehtestada tsensuuri. riik, kus valitsus on ainu, ainsaks äh, meediaallikaks, ei saa olla vaba Euroopa riik. järgmisena härra Komotsakos üheks minutiks. tänan, president. Äh, möödunud nädala Türgi uurimislaev Cesme ilma hoiatuseta ja ilma Kreekast saadud loata viis läbi avamerel uuringuid piirkonnas, mis kahtlemata kuulub Kreekale. see tekitas väga ägeda diplomaatilise reaktsiooni Kreeka poolt. see on näide käitumisest, mida ei saa heaks pidada heanabelike suhete raames. Türgi ei ole liitunud UNCLOS-i konventsiooniga, mereõiguse konventsiooniga, mis on alla kirjutatud Euroopa Liidu ja kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ja kõikide Euroopa Liidu kandidaatriikide poolt, välja arvatud Türgi. ehk teisiti öeldes, see kuulub lahutamatu Euroopa Liidu agiisse mis tähendab seda, et kõik kandidaatriigid peavad üle võtma UNCLOS-i konventsiooni, kui nad soovivad liituda Euroopa Liidudega. see on eeltingimus, et kui Türgi seda ei täida, mõjub see negatiivselt äh, läbirääkimisi järgmisi etappe, eriti kui räägitakse kalanduse energeetika peatüki avamises, seega parlament ja Euroopa Liit peaks üles kutsuma Türgit UNCLOS konventsiooniga liituma tänan, järgmisena proua Tuun on Hohenstein üheks minutiks. kas ma hääldasin teie nime õigesti, küsib president vabandan, president, ma tahaksin meenutada seda arutelu, mis toimus täna, mille käigus rõhutati ja nüüd ma lähen üle poola keelele ma tahaksin rääkida kodanike algatusest ja ma läksin üle oma emakeelele. täna hommikul me juba arutasime seda. ja seda algatust ei tohiks alahinnata, me peaksime seda rõhutama jõulisemalt sotsiaalne suhtlus on väga oluline aspekt ja see aspekt jäi kahe silma vahele tänases arutelus. kui me räägime Lissaboni lepingust, me alati mainime seda algatust ja ütleme, et kodanikualgatus kujutab endast väga oluliku mehhanismi kodanike käes. mulle tundub, et parlamendis see puudub me ei teavita kodanikealgatusest piisavalt. ma olen sel teemal paljude inimestega vestelnud ja tundub, et kodanikud ei teagi taolise algatuse olemasolust. me peame selle algatuse osas oma tööd äh, paremini tegema, see on kuldne võimalus ja seda ei tohi kasutamata jätta, see aitab kodanikke lähendada Euroopa Liidule. järgmisena on proua Carvalho. Em Portugal atingiu um novo máximo e esta situação. Tänan, president tööpuudus meie riikides jätkuvalt kasvab ja Portugal on üks nendest riikidest, mis on väga kannatanud seeläbi, on tehtud suuri kärpeid investeeringutes ja äh, turuolukord on halvenenud ja see on mõjutanud ka oluliselt äh, tööhõivet Portugalis. me peame tarvitusel võtma pragmaatilised tõhusad meetmed, me peame ära kasutama ka Euroopa Liidu rahalised vahendid, kuid see annab ainult väga väikest leevendust meie konkurentsivõime tõstmisel. me peame rohkem investeerima infrastruktuuri ja liikmesriigid peaksid läbi vaatama tõukefondid ja kõik need programmid ümber korraldama, et neid tõukefonde võiks kasutada ka paindlikult investeeringute jaoks ja et neid võiks kiiresti kasutusele võtta. Äh, need peaksid olema suunatud VKE-dele ja ka tööhõive tõstmisele. Äh, kui on võimalik äh, toetada Portugali väikeettevõtteid, siis on võimalik rohkem noortele tööd pakkuda ja see annab omakorda vähendada tööpuuduse taset. központi törekvése hogy korlátozzák a härra Tabadi. täna president, autoritaarsed valitsused keskenduvad meediale ja püüavad kärpida meediavabadust ja see tekitab minus muret, et mitmes liikmesriigis me oleme tajunud tõsist ohtu mm, ajakirjanduse vabadusele, komisjon, nõukogu, parlament Äh, on teadlikud selles, et on kehtestatud teatud normid ja kriteeriumid, aga kas te olete tähele pannud, et neid on rikutud, kas te olete tähele pannud, et väga paljudes liikmesriikides on ringhäälingu tegevust kitsendatud, ei ole eraldatud vajalikke toetusi ja neid äh, ringhäälingu ettevõtteid on survestatud, see tekitab muret info, mida edastatakse avalike kanalite kaudu, äh, on piiratud ähm, valitsevate ringkondade soovidega. jah äh, Euroopa Liit peaks oma poolt teostama mingit monitooringut, meil peaks olema selline vaatluskeskus, mis keskenduks audiovisuaalsetele aspektidele, selleks et tagada ajakirjanduse vabadus. ma samuti väidan, et Euroopa ombudsmani mandaati tuleks laiendada, et see hõlmaks ka ajakirjanduse vabaduse kõiki aspekte. me peame ajakirjanduse vabadust kaitsma, kui me soovime õigusriigi põhimõtteid Euroopa Liidus Thank you very much, uh, mr president уважаеми господин председател уважаеми господин комисар позволете härra Kalfin, üks minut. suur tänu, president. ma võtan sõna, sest ma tunnen tõsiselt muret äh, Kreeka olukorra üle Euroopa Liidus. hoolimata sellest, et Euroopa Liidu õigusloome on väga selge, loovad mitmed liikmesriigid endiselt äh, tõkkeid ning mitmel puhul ei äh, tunnusta Kreekat. näiteks Bulgaaria ei äh, tunnustanud, ei tunnusta automaatselt Kreeka ülikoolidest päris diplomeid. taotleja peab esitama mitmeid lisadokumente, mida hindab ning uurib erikomitee ning äh, lisaks sellele, et see toob kaasa suureid ajalisi, suuri ajalisi ning rahalisi kulusid, äh, võib juhtuda, et kodanike, kodanike taotlused lükatakse tagasi. on äh, inimõiguseks hinnata individuaalselt igas olukorras, milline on inimese taotlus ning see rikub otseselt direktiivi kaheksa, kaheksakümmend üheksa, nelikümmend kaheksa härra Cortes, üks minut. president, kolleegid, tahaksin näidata üles oma solidaarsust äh, hiljutist Euroopat tabanud üleujutuste ohvritega ning tahaksin juhtida teie tähelepanu olukorrale äh, Põhja-Hispaanias eelkõige just Baskimaal, Kalabrias ja mujal. seal on kodanikud äh, kannatanud vihmasadude ning üleujutuste tagajärjel ning inimesed töötavad selle nimel, et olukord normaliseeruks. tahan kaitsta tsiviilkaitset ning äh, kannatanud äh, kohalikke omavalitsusi, mis on olulisel määral töötanud selleks, et vähendada kahjusid kõnealustes piirkondades. nüüd on aeg abistada rahaliselt äh, neid ohvreid ning Euroopa Liidu solidaarsusfond võiks olla üheks vahendiks selleks, et olukorda parandada. on äärmiselt vajalik, et me rakendaksime ellu tõhusalt äh, üleujutuste alast direktiivi selleks, et ka tulevikus sedasorti olukordadega hakkama saada. proua Veber, üks minut, palun. härra Katšin, üks minut. austatud kolleegid, üheteistkümnendal juulil laupäeval möödub viisteist aastat sellest, kui Serbska Vabariigi armee Mladici kontrolli all Srebrenitšas sooritasid kõige hullema äh, massimõrva kodanike vastu pärast teist maailmasõda kaheksa tuhat noort meest ning äh, naist eraldati nende perekondadest ning tabeti. Srebrenica meeskondadest elanikud äh, selles piirkonnas Bosnia ning Serbia vahel tapeti lihtsalt seetõttu, et nad olid bosnialased. see on väga julm kuritegu. Srebrenitšit äh, on piirkond, kus on väga palju erinevaid etnilisi rühmitusi ning tegemist oli inimkonna, inimsusevastase kuritegevusega, see mõisteti hukka kahe tuhande esimesel aastal genotsiidina ning ka rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt kahe tuhande seitsmendal aastal, mis ütles, et tegemist on genotsiidiga. sel laupäeval maetakse ligi kaheksasada massihaudadest pärit ohvrit ümber selles linnas ning Euroopa Liit peaks mälestama seda kohutavat tragöödiat Balkani poolsaarel ning äh, kutsuma jälle üles selleks, et äh, ko-, äh, et kindralid viidaks kohtu alla. härra Rossi, üks minut, palun. suur tänu Belgia politsei on viimasel ajal sooritanud ennenägematu õuduse. Nad äh, murdsid sisse katoliku preestrite äh, büroodesse, konfiskeerisid nende arvutid, võtsid nad vangi, ilma et neil oleks õiguskaitsevahendeid. dokumendid konfiskeeriti, mitmed teised arvutid ning andmed võeti ära. tegemist on kodanikega, kellel on õigus süütuse presumptsioonile kahe katedraali maetud kardinali haudu samuti rüüstati. on oluline, et tunnustataks vaimseid väärtusi ning neid, et neid kaitstakse Euroopas. me peame nõudma isikute võrdsust õiguse eest ning kaitsma õigusriiki. tahaksin, et president edastaks mu taotluse parunes Ashtonile selleks, et võetaks meetmeid selleks, et parandada seda äh, ebaseaduslikku olukorda, mille vii-, tekitas äh, Euroopa Liidu liikmesriik. härra Šokor, üks minut. Kesk-Euroopa riigid liitusid Euroopa Liiduga ning see oli suur väljakutse äh, laienemisele ida poole. me räägime siin palju majandusest ning tahaksin juhtida teie tähelepanu millelegi, mida me sageli kipume unustama. Nendes riikides on mitmeid äh, rahvusvähemusi. Need rahvad ei ole immigreerinud nendesse riikidesse. Nad äh, pigem ajalooliste põhjuste tõttu, näiteks piiride muutused, on nad lihtsalt sattunud teise riigi territooriumile. keeleprobleem on loomulikult oluline väljaspool Euroopa Liitu asuvad äh, riigid on mõninga, mõnikord äh, isegi vabamad oma keeleseadustes kui Euroopa Liidu liikmesriigid. on oluline, et vähemused tunneksid ennast vabalt selles riigis, kus nad elavad, kus ka see ei oleks. ning ma arvan, et Euroopa Liidu liikmesriigid võivad palju õppida kandidaatriikidelt kõik Euroopa Liidu kodanikud peaksid olema võrdse kohtlemise osalised, kõik väärivad sama inimväärikust, ükskõik kust nad ka ei tule ning mis keelt nad ka ei räägi. proua Jesu Jelka, üks minut, palun. suur tänu. suur tänu, härra president. tahaksin juhtida teie tähelepanu probleemidele, mis on seotud äh, välisriikides asuvate parlamendisaadikute ravihooldusega. me peame looma spetsiifilised eeskirjad nendele parlamendisaadikutele, kellel on vaba, vaja pidevat ravi ning rapatreerimist, seda praegu olemas ei ole. me peaksime kindlasti seda olukorda parema. härra president, daamid ja härrad, tahaksin tänada kõiki selle eest, et nad hoolitsesid minu tervise eest ning üldse minu eest neil rasketel aegadel tänan kõiki, kes töötavad Shanghai haiglas ning tänan ka oma Euroopa Parlamendi kolleege proua Plassi ning teisi. suur tänu teile kõigile. härra Sikerski, üks minut, palun. daamid ja härrad, kriis, mis praegusel hetkel Eh, käib, on mõjunud väga palju, on halvasti väga paljudele inimestele, aga mina tahaksin rääkida just nimelt noortest inimestest. Nad elavad vaesuses, nad on tõrjutud, nad on olnud eh, pikka aega töötud. noored inimesed on eh, väga suures osas tööta ja nendel ei ole mitte mingisugust võimalust elada normaalset elu meie räägime, et eh, võtmeküsimuseks siinjuures on hea haridus, me peame investeerima noortele inimestes. me teame, et paljud tehased on pandud kinni, palju töökohti on kaotatud. Õnneks on meil alles veel koolid ja ülikoolid, mis töötavad korralikult ning need eh, pakuvad eh, samal ajal ka kutseõpet. me peame toetama noorte inimeste koolitust ja õpet, eriti kriisi ajal. mul on hea meel et äh, proua Janšinevska on kirjutanud äh, raporti selle kohta, kes äh, just eelarves pööras väga palju tähelepanu noorte inimeste haridusele. härra Tarbani. enam kui kunagi vanem, varem ei ole Euroopa enam poliit-, kodanik Euroopa, sest mitmed kodanikud on välja jäetud sellest. kuidas seletada muidu asjaolu, et me siin ei tegele mitte niivõrd valitsusväliste organisatsioonide kodanikega, vaid pigem jalgpalliga ning et me ei tegele piisavalt pensionitega. viis päeva tagasi vastas üks äh, jalgpallimängija parlamendikomisjoni erakordsetele küsimustele, kas leidis aset terrorismik, terroristlik rünnak või äh, suurõnnetus või muud. ei, sugugi mitte lihtsalt äh, paarkümmend äh, jalgpallimängijat ning selle treener, kes ei ole niivõrd avatud kui äh, Lõuna-Aafrika treener. ning loomulikult on inimesi, kes kaotavad oma töökohti, inimesed, kes on pensionil, kes ei tea, kuidas talvel sooja saada, need inimesed on kõik olemas ja mitte ainult valimisperioodil peame meelde tuletama, et äh, härra Sarkozyga ei ole meil kunagi ei samad väärtused ega samad prioriteedid, suur tänu. kirjus äh, Enšiu, Jene Lepto. härra Enšiu, üks minut, palun. Äh, suur tänu, härra president, ma tahaksin väljendada kaastunnet nendele perekondadele, kes on kaotanud oma lähedasi üleujutuste tõttu. me peame toetama neid, aga kahjuks puudub eh, preventiivne infrastruktuur. Eh, võimuorganid Rumeenias ei ole teinud midagi eh, selleks, et vältida tohutuid materiaalseid kahjusid ja inimohvreid. ma tahaksin korrata ning kutsuda komisjoni üles selleks, et nad tuleksid välja ettepanekuga paremaks jõgede haldamiseks liikmesriikideks. niisugune programm on äh, vajalik, on vaja äh, investeeringuid, et lihtsalt niisuguseid jubedaid olukordi ei korduks. Rumeenia inimeste nimel tahan ma tänada Eestit, Poolat ja Belgiat äh, kiire tegenemise eest, et nad kasutasid kodanikukaitsemehhanismi. härra Natal, üks minut härra president, mina tahaksin juhtida mm, tähelepanu sellele, eh, et eh, eh, lood Inglismaal on asju, mis meid ajavad segadusse. meid tabasid tohutult suured üleujutused, väga palju elus väga palju, väga suured olid materiaalsed kaotusi, kaotused, said surma ka inimesed, aga solidaarsusfondi ei eh, kasutata. ma arvan, et tõepoolest eh, oleks võinud, eh, et on olemas raha sada miljonit naela, aga ikkagi mitte midagi ei tehta. Kambria inimesed maksavad makse, nad on korralikud kodanikud ja sellepärast arvan ma, et nendel on täiesti õigus küsida oma raha tagasi ning mina ütlen, et igatahes leiboristlik valitsus kukkus läbi, kui nad seda küsimust ei suutnud lahendada. härra Matula, üks minut. suur tänu, president. Eh, tõsised üleujutused on eh, väga tõsiselt eh, kahjustanud Rumeeniat, eh, kakskümmend kolm inimest on saanud surma, eh, kaheksateist tuhat inimest on evakueeritud, majad on hävitatud ja jubedus on selles, et üleujutused pole lõppenud. Rumeenia valitsus loomulikult püüab hinnata, kui suured on kahjud, nad püüavad saada raha Euroopa Solidaarsusfondist see summa, mis lõpuks saab, Rumeenia katab loomulikult ainult osa sellest eh, kaotusest, kuid see annaks siiski väga tugeva signaali nendele inimestele, kes on kõik kaotanud minutite jooksul, et eh, nad saavad tõepoolest abi nad saavad aru, et tõepoolest Euroopas valitseb solidaarsus ja e, üksmeel, kui on e, kriis ja sellepärast ma kutsun kõiki üles, olgem solidaarsed Rumeeniaga ning e, andkem heakskiit sellele ettepanekule niipea, kui Rumeenia raha küsib. härra Postinaru, üks minut. suur tänu, president. kahe maailmasõja vahel Rumeenia, Ungari ja Itaalia eh, elasid eh, fašistliku diktatuuri all ja eh, see tõi kaasa väga suure vägivallalaine. tänapäeval on Itaalias massimeedia monopol, kõik on Berlusconi käes. Ungaris püüab partei Eh, mis on esindatud ka eh, Euroopa, Euroopa Liidus, eh, püüab samamoodi haarata enda kätte massimeediat, sama juhtub ka Rumeenias. see tähendab, et väidetakse, et massimeedia ohustab riikide mm, turvalisust. ma arvan, et Euroopa Liit peaks astuma vastu väga tõsiselt niisugustele sammudele yeah proua Lukatševska, üks minut. suur tänu, president. esimesel juulil äh, võttis eesistumise üle Belgia. erinevalt eelmistest eesistujatest Belgia valitsus ei tutvustanud oma tööprogrammi prioriteete. ja sellega seoses on meil tekkinud küsimus kas vastab tõele, et Euroopa Liidu jaoks tähtsate probleemidega hakatakse tegelema. ma tean, et Belgia valitsus on otsustanud äh, läbi viia äh, nende seaduste ülevaatamise, mis käsitlevad äh, ka katastroofide ajal rakendatavad meetmed. see on oluline meie jaoks, Poola jaoks, Rumeenia ja teiste riikide jaoks, kes kannatasid üleujutuste läbi sest inimesed vajavad kiiret reageeringut ja ma loodan, et vaatamata siseprobleemidele Belgia eesistujana suudab täita võetud kohustusi kodanike eest. ma tahaksin avaldada tänu kõikidele nendele, kes äh, saatsid kiiresti abi äh, üleujutuste läbi kannatanud perekondadele ja ohvritele. järgmisena härra Gžip. härra Gžip ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti. härra Gžips, jah, härra president, minu nimi on raske kuulda, enam-vähem õigesti. president, kahekümne esimesel juunil Venemaa keeras kinni loodusliku gaasi kraanid äh, Valgevene suunal ja hoiatas, et tulevikus vähendab ta veegi gaasitarneid, kui Valgevene ei maksa Äh, arveid ja Valgevene oma poolt teatas, et see võib mõjutada äh, loodusliku gaasi transiiti äh, Euroopa Liidu liikmesriikidesse. eksperdid leiavad, et niimoodi avaldati survet Valgevenele, et Valgevene kirjutaks alla teatud lepingutele või selleks, et panna Valgevene täitma teatud standarde ning tõstma rahvusvahelist kaubandust, teatud kaupade hindu äh, või müüa strateegilisi ettevõtteid. see samuti tähendas, et selle riigi kuvandid on määritud ja see on eriti oluline Nord Streami kontekstis. ja mul on küsimus komisjonile, kuidas varajase hoiatuse mehhanism toimis antud konkreetsel juhtul? ma tean, et kahe tuhande üheksanda aastal sõlmiti leping vastava varase hoiatamise mehhanismi kasutamises. kas härra Kelam on äh, saalis? tundub, et ei ole. ja viimane sõnavõtja on proua Megines. tänan, president. ma tahaksin äh, täna tervitada komisjoni dokumenti äh, jaeturuturu seiremises selleks, et tagada tõhusamad jaeturu teenused siseturul aastani kaks tuhat kakskümmend. see on oluline raport ja see on esimene samm suurema läbipaistvuse suunas jaekaubanduses. alles eelmisel nädalal me nägime näiteid selle kohta, kui tekkis äh, selline olukord, kus teatud liikrikides olid põllumajandustoodete hinnad väga madalad ka minu kodumaal ja tarbijatel aga väga kõrged toiduhinnad. see näitas äh, selle turu halba toimimist, nagu komisjon õigesti meie tähelepanu sellele juhtis ja seetõttu on tähelepanuväärne, et selles dokumendis käsitletakse mitte ainult jaekaubanduse majanduslikke aspekte, vaid ka sotsiaalseid, keskkonna ja tarbija mõju selles valdkonnas me loodame ja me loodame, et ka parlament oma poolt teeb vastavad ettepanekud septembriks ja ma loodan, et ei, ei ole vaja kümme aastat selleks, et saavutada õiglasem jaekaubanduse sektor, sest nii tootjad kui tarbijad jäävad sellisel juhul kaotusseisu. tänan, kolleegid, sellega on lõppenud üheminutiste kõnede voor ja järgmine päevakorrapunkt on proua Turuneni raport noorte tööturul juurdepääsu soodustamine ning praktika internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine ja ma annaksin sõna raportööri